meie raport aitab äh, tasakaalustada selle mm, poolaasta protsessi rõhuasetuse majandusele. majandus peab teenima ühiskonna huve, peab aitama tagada head töökohad ning peab olema alus, millest lähtuvalt inimesed, üksikisikud ja pered saavad planeerida oma tulevikku ja olla oma plaanides kindlad. paljud arvud Euroopa Liidu statistikas on praegu positiivsed ning ma soovin paarist rääkida. Euroopa Liidu majanduskasv jätkub ning äh, rekordarv luuakse praegu töökohti. Äh, me liigume edasi ka sotsiaalsel näidikut, sotsiaalsete näidikute osas, suurenevad leibkondade tulud, vaesuse ja tõrjutuse riski, äh, risk, riski kogevate inimeste arv vähenes kahe, kaks tuhat seitseteist aastal, järjest rohkem on tööturul naisi, kõik see on väga positiivne. ent meil on ka olulised ohud silmapiiril. üks nendest minu jaoks on see, et leibkondade tulud on kasvanud aeglasemalt kui SKT, kümme koma üheksa protsenti ja viisteist koma üheksa protsenti on vastavad arvud kaheteist aasta vält lõikes. see näitab mulle selgelt, et suur osa meie kasvust ei ole kaasav kasv ning see on väga oluline teema kodanikele ja Euroopa Liidule tervikuna. ning ma usun, et see mängib rolli ka ühtekuuluvuse plaanis ning eh, seega Euroopa Liidu tulevikuga seoses. kaheksateist koma kuus protsenti on noorte tööpuudus Euroopa Liidus keskmiselt, see on lubamatult kõrge ning eh, noorte garantii on siin küll aidanud, aga eh, ressursside plaanis suunatakse sellesse liiga vähe raha suur, suur probleem on seotud ebakindlate töökohtadega, olukorraga, kus inimestel ei ole võimalik oma õigusi maksma panna ja, ja neil ei ole turvalist kindlat töökohta ning seetõttu ma kavatsengi toetada muudatusettepanekut, eh, mis kutsub eh, null R töölepinguid boikoteerima. kaheksakümmend protsenti praegu äh, Äh, hooldusteenustest osutatakse mitteametlikult ja seitsekümmend protsenti osutajatest on naised. meil on töö- ja pereelu ühitamise direktiiv, aga paraku hooldajate puhkuse osas on direktiiv väga nõrk ja võimaldab liikmesriikidel, kes seda teed minna otsustavad, äh, mitte arvestada seda tööd ametlikult. me oleme resolutsioonis selgelt välja öelnud, et Euroopa Liidu sotsiaalsed eesmärgid ja kohustuse võtmised on täpselt sama olulised nagu majanduslikud eesmärgid ja majanduslikus plaanis võetud kohustused. ning nende eesmärk ei pea olema majanduskasvu tagamine, vaid eh, eesmärk peab olema seotud inimestega ning eh, sellest oleme lähtunud kõigis oma raportis esitatud ettepanekutes, mis puudutavad eh, Euroopa poolaastat. raport saadab kodanikele selge sõnumi selle kohta, et Euroopa Parlament tunnustab vajadust tagada kodanikele võimalus vaadata usu ja usaldusega tulevikku ning suur tänu veel kord kõigile, kes aitasid raportit koostada. aitäh! nüüd saab sõna nõukogu nimel proua Šotes. austatud juhataja, head parlamendiliikmed, aitäh võimaluse eest arutada Euroopa poolaastat protsessi teiega. tegemist on väga olulise teemaga praegu. nõukogu leiab, et Euroopa poolaasta protsess on väga tähtis ning mul on hea meel, et meil on parlamendiga praegu arvamuste vahetus selle küsimuse osas. kui me üritame mm, teha Euroopa oluliseks kodanike jaoks, siis peame tagama kõrgetasemelisele hariduse, töökohad, sotsiaalse kaasatuse, äh, kaitse ning äh, keskkonnaalase jätkusuutlikkuse. me peame rõhutama, et et eh, see, see protsess on oluline meile kõigile, me peame kõigis, kõik selles kaasa lööma. reformide soodustamisega üritab Euroopa poolaasta protsess parandada olukorda kõigis liikmesriikides ning Euroopa Liidus tervikuna. kokkulepe ühiste eesmärkide osas on seetõttu väga oluline. Teie raport näitab, et me, me näeme selliseid ühiseid eesmärke, oleme valmis neis kokku leppida kokku leppima. ning mul on väga hea meel seda täna teiega arutada. ning äh, hiljuti on need arutelud toimunud ka liikmesriikide parlamentidega. positiivses plaanis alustades võib äh, nentida, et Euroopa majandus tugevneb, äh, tööhõive ta on roh-, tööhõive on suurem, investeeringud paranevad ning riigi rahandus on ka tugevam. samas on üleval endiselt palju probleeme. Te olete mitmed neist oma raportis välja toonud. pikaajalised probleemid on näiteks äh, rahvastiku vananemine, digitaliseerumine ning selle mõju töökohtadele, kliimamuutus ning loodusressursside jätkusuutmatu kasutamine. investeeringute suurendamine jääb prioriteediks selleks, et oleks võimalik äh, tugevdada majanduskasvu ning tagada pikaajaline kasvumäär Euroopa strateegiliste investeeringute fondi äh, jätkamine äh, piisaval tasand, tasemel on väga oluline nende eesmärkide saavutamiseks. me peame jätkama koostöö tegemist selleks, et suurendada sotsiaalseid investeeringuid inimkapitali ning äh, selleks, et vähendada tõkkeid ja soodustada positiivset investeerimiskliimat. samuti on meil vaja toetada investeeringuid targa maksupoliitikaga pöörates tähelepanu eh, sellele, et oleks tagatud meie eelarvete pikaajaline jätkusuutlikkus. samuti tuleb eh, rakendada struktuurireformid oma toote- ja tööturgudel, selleks et valmistada meie majandust, eh, majandused ette tulevikuprobleemidega toimetulekuks. me peame tagama meie noortele kodanikele kõrgetasemelise hariduse ning investeerima nende oskustesse. proua juhataja, austatud liikmed kuna kriis on nüüd jäämas selja taha, kuigi kriis jääb selja taha, on kriisipärand endiselt meiega. paljud kodanikud on endiselt vaesuse tsüklis ja tõrjutuse tsüklis kinni, millest on raske välja murda. see teema on Rumeenia eesistujale väga oluline. meie poliitilised algatused peavad olema suunatud kõige haavatavamate kodanike kategooriate toetamisele ning samuti tuleb neis silmas pidada regioone ja sektoreid, mis kogevad praegu enim raskusi. me peame välja töötama lahendused probleemidele, lahendused, mis arvestavad meie ees avanevaid võimalusi. jagamismajandus on väga positiivne asi, aga selle raames ei tohi me kahjustada sotsiaalseid ja töö, töötajate õigusi, vaid siin tuleb äh, teha muutused, mis arvestavad muutusi tööturul ja tagavad selle, et töötajate õigused oleksid kaitstud. keskkonnapoliitika koos majanduse rohestamisega ning äh, Euroopa poolaasta protsessi rohestamine äh, annavad võimaluse toetada jätkusuutlikku kasvu ja töökohtade loomist. väga oluline on siin keskenduda reformide täieulatuslikule rakendamisele ning äh, liikmesriikides toimuvate arengute hoolikale hindamisele. peame jagama oma kogemusi ning õppima üksteise äh, headest tavadest. ainult tihedat koostööd tehes ning äh, reformide puu-, rakendamise poole püüeldes ja kaasava arengu ja töökohtade loomise poole püüeldes suudame me saavutada edu reaalsete tulemuste tagamisel kodanikele ning usalduse taastamisel äh, õitsvasse Euroopa Liitu, tugevasse Euroopa Liitu. suur tänu teile tähelepanu eest e, ning suur tänu Euroopa Parlamendi iseäranis raportööride panuse eest äh, selle olulise teema käsitlemisse, aitäh! tänan, nüüd komisjoni nimel saab sõna kõigepealt härra Dombrovskis, palun. proua juhataja, austatud eh, parlamendiliikmed, austatud eh, Rumeenia eesistuja, eh, seitsmendat aastat järjet on, järjest on Euroopas üle, ette näha majanduskasvu, töötus on rekordmadalal tasemel, tööhõivet rekord kõrgel Äh, defitsiidid ja riigivõlg üha vähenevad. meie strateegia, mis põhineb viiel, kolmel prioriteedil, investeeringud, struktuurireformid ja rahanduslik vastutusvõime samuti kasvab, aga samas riskid ka kasvavad. meie ees on kaubanduspinged ja aeglustumine tõusvates majandustes äh, ja pangandussüsteemi probleemid on mõnedes riikides kasvamas ja äh, mõnedes liikmesriikides on näha ka tugevat hoogu, mõnedes riikides on tööhõive probleemid, teistes oskuste puudus, lahendamata struktuuriprobleemid endiselt takistavad tootlikkust ja investeeringuid. ebavõrdsus Euroopa Liidu liikmesriikide seas on endiselt suur. pika aja väljakutsed nagu elanikkonna vananemine on endiselt meie ees, kiire tehnoloogiline muutus, laienemine muudavad meie igapäevast elu ja tööelu ja seetõttu on vaja otsustavalt tegutseda. riiklikul tasandil on meil vaja hästi suunatud investeeringuid ja reforme, et parandada tootlikkust ja äh, toetada kaasavat kasvu tuleb vähendada kõrget äh, võlataset ja vähe ja suurendada rahanduslikke puhvreid, aga mõnedes liikmesriikides see kahjuks ei toimu. Euroopa Liidu tasandil oleme me liikunud edasi Pangandusliidu ja ESM-i reformiga, aga mõned ettepanekud endiselt äh, ootavad äh, kohaldamist, nagu näiteks kapitaliturgude liit. selle nädala alguses ministrite vahel me arutasime seda, kuidas investeeringuid toetada konkurentsivõime suurendamiseks ja konvergentsiks ja komisjon on koostamas programmi selle eesmärgi täitmiseks. me oleme just välja andnud me oma hinnangu äh, majandus- ja sotsiaalsete väljakutsete kohta kõikides liikmesriikides ja äh, kus on toonud välja selle, kus on makromajanduslikud ebatasakaalud Äh, oleme toonud välja ka investeeringute prioriteedi valdkonnad, mis on aluseks Ühtekuuluvusfondi edasiseks kasutamiseks. tasakaalu puudumiste küsimuses on meie seisukoht, et äh, Bulgaaria, Hispaania, Iirimaa, Portugal, Rumeenia, Horvaatia ja Rootsi on äh, tasakaaluprobleemidega, Küpros, Kreeka, Itaalia seal on need tasakaalu, see tasakaalu puudumine väga suur. Horvaatia puhul on asjad liikunud edasi, selle minek leidsime, et Horvaatial on endiselt see tasakaalu puudus, aga see ei ole enam väga suur. see on hea uudis, arvestades ka, et nad kavatsevad osaleda RM kahes, ERM kahes ja edaspidi ka Euro piirkonnas. Rumeenia puhul on tekkinud tasakaalu puudus, see ei olnud niimoodi eelmisel aastal, konkurentsivõime on vähenenud, jooksevkonto defitsiit on suurenenud äh, see on seotud nende rahanduspoliitikaga, Itaalia äh, riigivõla äh, määr on endiselt murettekitav, see ei kipu vähenema ja reformihoog on vähenenud. Hispaania puhul me oleme seetõttu Itaaliat endiselt hindamas, vaatamas, kuidas nad nende tasakaalu puudumistega toime tulevad ja milline on nende riiklik reformiprogramm. aga aastast kaks tuhat üksteist on liikmesriigid üldiselt vähemalt kahe kolmandiku soovitust osas teatud mõttes edasi liikunud, aga nagu ma ütlesin, siis reformi hoog on vähenemas, selleks et see hoog taastada, võivad liikmesriigid toetuda meie struktuurireformide toetusteenusele, mis on toetanud viitesadat reformiprojekti kahekümne viies riigis ja kakssada kuuskümmend projekti saavad veel sel aastal rahastuse. nüüd kokkuvõtteks. parlamendiliikmed, meie fokusseeritud lähenemine on aidanud meil suunata taas, majanduse taastumist ja see on aidanud meil toetada jätkusuutlikku ja kaasavat kasvu. nii et tahan tänada raportööri ja variraportööre selle raporti eest ja ootan konstruktiivset debatti, aitäh. aitäh, härra volinik, proua Tyson, palun. aitäh, proua juhataja Äh, riigisekretär, austatud parlamendiliikmed, äh, mina tahaksin tänada mõlemaid raportööre, proua Harkinit ja härra Vanden Kendelaeret äh, nende kahe raporti eest, mis puudutavad majanduskasvu analüüsi. positiivsed majandusarengud on nendega kaasa toonud jätkusuutliku ja pideva töökohtade arvu kasvu, kakssada, kahesaja neljakümnel miljonil inimesel Euroopas on töökoht olemas ja see on ajaloos kõige kõrgem arv, töötus on kuus ja pool protsenti ja see ei ole kunagi olnud nii Äh, madal selle sajandi jooksul. Äh, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arv väheneb ja esimest korda on see madalamal kui see tase, mille me tuvastasime aastal kaks tuhat kaheksa, aga, ja see aga ikkagi eksisteerib, me ei tohi unustada, et majanduskasv Euroopas ei tule kasuks kõikidele kodanikele samamoodi. niimoodi on välja toonud selle ka tööhõivekomisjoni raportöör Äh, majapidamise tegeliku sissetuleku kasv, äh, tulekud on mõnedes riikides endiselt vähemad kui kaks tuhat kaheksa aastal, mõnedes äh, piirkondades on vaesus endiselt väga kõrgel tasemel, tihtipeale see puudutab ka töötavaid vaeseid mõnedes liikmesriikides. ja seetõttu me saame aru, et tuleb teha rohkem oskuste küsimuses, uute töökoht, uute töövormide osas, töö ja eraelu tasakaalu äh, ja maju, elutingimuste osas äh, pärast äh, eelmise sügise uuringut oleme me kahekümne seitsmendal veebruaril välja andnud riigispetsiifilised raportid, mis annavad detailsemat analüüsi majandusliku ja sotsiaalolukorra kohta liikmesriikides teist aastat järjest vaatame me Euroopa äh, sotsiaalõiguste samba rakendamist. riigipõhised raportid annavad ülevaate sellest, äh, milline on asjade seis, millised on tulevased väljakutsed ja nad hindavad ka liikmesriikide äh, poliitilist reageeringut. me vaatame ka sotsiaalset tulemustabelit, see aasta on näha, et Äh, kõigi neljateistkümne indikaatori osas on mindud edasi ja lisaks sellele esimest korda peegeldavad äh, riigipõhised raportid ka iga liikmesriigi investeerimisvajadusi ja konkreetsemalt, äh, mis puudutab Euroopa rahasid. meie eesmärgiks on saavutada suuremaid sünergiaid ja täiendavust majanduspoliitikate, reformide ja ühtekuuluvuspoliitika fondide vahel ja ma olen veendunud, et Euroopa seadusandjate Äh, kombineeritud pingutused, majanduspoliitikate koordineerimine, Euroopa rahastute kasutamine, see aitab muuta Euroopa sotsiaalõiguste samba reaalsuseks kõigile kodanikele, aitäh. ja, aitäh ja nüüd äh, keskkonnakomisjoni nimel härra Kovatševil on sõna üheks minutiks. aitäh, juhataja. Euroopa Liidu majandus märgib nüüd kuuendat aastat jätkuvat kasvu, see tuleneb struktuurireformide investeeringutest ja vastutusvõimelisest rahanduspoliitikast. see soodustav majanduskeskkond peaks julgustama meid keskenduma sellele, mis on vajalik selleks, et äh, muuta see majanduskasv ja tööhõive jätkusuutlikuks äh, selle asemel, et tulevastele põlvkondadele liiga suurt võlga kaela panna, peame me tagama, et nad suudavad täita omaenda vajadused me peame keskenduma riskifaktoritele, mis endiselt eksisteerivad. see on elanikkonna vananemine ja loodusvarade mitte jätkusuutlik kasutamine. keskkonnakomisjon usub, et äh, vastutusvõimelisem suhtumine majandusse ja näiteks äh, parem ja tõhusam tervishoid äh, on siinkohal äärmiselt olulised. kuna reformi monitooritakse liikmesriikides, siis äh, peaks vaatama asju pikemas perspektiivis, sest et ei ole äh, ebatavapärane, tulemused äh, tulevad välja pärast aasta, alles aastaid pärast seda, kui nad on raporteeritud, aitäh. aitäh. regikomisjoni nimel proua Mihhailova, palun, üheks minutiks. aitäh proua juhataja. regionaalarengu komisjon tervitab äh, positiivset dünaamilist mustrit, mis meil on seoses investeeringute majanduskasvuga, aga samas muret tekitab meile siiski see, et äh, mõju töödele ja tööturule on veel ebapiisav seetõttu me leiame, et on vaja rohkem investeeringuid nii era- kui avalikest allikatest. liikmesriigid peaksid tegema koostööd selleks, et äh, ligi meelitada rohkem investeeringuid era- ja avalikust sektorist, et äh, ehitada üles partnerlusi ja saavutada parem instrumentide ja rahastute omavaheline täiendavus. me tervitame ettepanekuid mitmeaastaseks finantsraamistikuks ja tulevasteks investeerimisfondideks ja lõpetuseks tahaksin ma rõhutada, kuivõrd oluline on toetada struktuurireforme. sellest on väga suur kasu liikmesriikidele, et nad saaksid oma struktuurireforme täide viia. aitäh, naiste õiguste komisjoni nimel proua Garcia Perez. aitäh, juhataja. kui me tahame toime tulla Euroopa Liidus ees olevate väljakutsetega, siis me peame nõustuma, et Euroopa semester ei peaks olema enam instrument, millega öeldakse riikidele, kus nad peavad säästma või rohkem kulutama, vaid et sellest peab saama Euroopa poliitika element selleks, et tagada jätkusuutlikkus, kas siis majanduslik, sotsiaalne või keskkonda, valdkonna oma. ja me peame suutma kuulata inimesi ka väljaspool äh, siinset nelja seina. inimesed on väsinud kokkuhoiupoliitikast, kuulame neid miljoneid mehi ja naisi, kes äh, kaheksandal märtsil läksid tänavatele selleks, et nõuda õiglasemat, sotsiaalsemat ja võrdsemat Euroopat. kuulame neid noori inimesi, kes tulevad äh, tänavatele reedel ja nõuavad Euroopat, äh, kes võtaks endale kohustusi võidelda kliimamuutusega kui me tõesti tahame saada kodanike usaldust Euroopa suhtes tagasi, siis peame me liikuma kokkuhoiupoliitikatelt õiglase ja võrdse kasvupoliitikate juurde kõigile. aitäh, härra Urtasun sama komisjoni nimel. teen väga lühidalt, proua juhataja kolmeteistkümnendal märtsil, viis päeva pärast kaheksandat märtsi, kui miljonid Euroopa naised tulid tänavatele selleks, et äh, nõuda oma õigusi. väitleme me siin nüüd äh, Euroopa majandustuleviku üle Euroopa poolaasta äh, kontekstis, siis nüüd on see kõik täiesti unustatud, ei nõukogu ega komisjon pole seda maininud ja iga-aastases kasvu-uuringus mainitakse soolist võrdõiguslikkust ühe korra mööda minnes võrreldes pensionite äh, vahega. me ei saa sellist asja lasta jätkuda järgmisel ametiajal. kui me analüüsime majanduspoliitikat iga kuue kuu tagant, vaatame liikmesriikide poliitikaid, siis seal ei öelda mitte midagi soolise võrdõiguslikkuse kohta mida me siis teeme, kuidas me siis vähendame seda lõhet, mis on pensionites kuidas me töötame võrdsema ühiskonna nimel, seda peaks, sellega peaks siiski tegelema alt üles järgmisel ametiajal. aitäh ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad ja ma paluksin kolleege, kuna kõnelejate nimekiri on siin väga pikk, siis ma tõesti paluksin, et te peaksite oma kõne eest kinni, sest et kell viis algavad meil hääletused ja te teate, mis hääletuste puhul toimub ja pole, see pole väga meeldiv viimaste kõnelejate jaoks, kui inimesed tulevad saali hääletamiste jaoks. nüüd siis proua Kozlovska, palun. aitäh, juhataja, volinikud, daamid ja härrad. variraportöörina tahan tänada ja kiita proua Harkinit Schmidtit eh, suurepärase tasakaalus raporti eest. tahan tänada teda ka eh, suurepärase läbirääkimiste stiili eest. raportis on eh, numbrid ja andmed, mis peegeldavad tööturu olukorda ja näitavad, et olukord paraneb. töötus väheneb, meil on rohkem töökohti ja kõik majandusnäitajad tunduvad olevat positiivsed. aga kõik see rikkus ei jaotu võrdselt kõigi meie kodanike vahel. endiselt on tohutu äh, grupp, sada miljonit vaest inimest on äh, pensionite taseme lõhe meeste ja naiste vahel, mis on kuni nelikümmend protsenti, nii et väljakutseid on meie ees veel väga palju. Euroopa Liit äh, me on läbimas ka digitaalset muutumist, mis tagab meie tulevase konkurentsivõime maailmas, aga meil on sadu tuhandeid töötajaid nendes võtmesektorites, samas meil on ka väga palju inimesi Euroopas, kes, kellel ei ole alus digitaaloskusi, nii et meil on vaja Äh, kujundada ja toetada tulevast mobiilset, mobiilset digitaalset Euroopat, aitäh! suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Marena, Arena, palun! suur tänu, juhataja! iga-aastane majanduskasvu analüüs on osa Euroopa poolaastast, mis puudutab majanduse koordineerimist sotsiaaldemokraatide arvates on see suunatud liigselt eelarve ja majandusküsimustele ja ei võta arvesse piisavalt sotsiaalseid jah, me võime uskuda, et me loome töökohti, aga kui need äh, ei ole heade tingimustega, milleks tasakaalustatud eelarve, mis ei luba äh, investeeringuid tulevikku, haridusse, väljaõppesse, investeeringuid äh, keskkonnasõbralikeks lahenduseks, milleks majanduskasv, kui see äh, suurendab praeguseid ebavõrdsusi Euroopas. kas ei vasta tõele, et eba, äh, ebavõrdsus äh, on põhiline oht ja me kogeme seda paljudes Euroopa riikides? tänane ettepanek on võtnud arvesse ka sotsiaalset valdkonda tööhõivekomisjoni poolt, toon mõned näited, näiteks parem juurdepääs väljaõppele, haridusele, Äh, see, mis puudutab ähm, äh, õiglast palka, kollektiivläbirääkimised, aga lisaks ka reformid, mis ei sea ohtu solidaarsust ja rikkuse ümberjagamist ning ähm, lõpetuseks ka investeeringud äh, keskkonnasõbralikele lahendustele rahvapartei tahtis ja, ja esitab äh, ka teema, mis puudutab pensioneid. rahvapartei leiab, et selleks ainus lahendus on erapension. tahaksin nendele kolleegidele öelda, et erapensionid on põhiliseks takistuseks võrdsuse osas naiste ja meeste vahel. naised ei lõika kasu erapensionisammastest ja kui me soovime pensioniprobleemi lahendada erapensioniga, siis pigem see tugevdab praegust ebavõrdsust Euroopas naiste osas ja me oleme selle muudatusettepaneku vastu, sest on muid lahendusi selleks, et pensioniküsimusi lahendada. aitäh ja ECR äh, fraktsiooni nimel härra Päket, üks minut, palun suur tänu, sooviksin tänada raportit selle huvi, raportööri huvitava teksti eest. kui me olime noored, siis äh, esitamise küsimus, meie põlvkonna noored soovivad samuti äh, õiglast äh, pensionit, paljud ei usu enam praegust süsteemi ja põlvkonna vananemisega seoses on äh, üha vähem sissetulekuid ja rohkem kulusid. see raport äh, viitab sellele probleemile, milliseid meetmeid meil on vaja võtta selleks, et noored, kes soovivad äh, töötada ja töötavad, ei oleks tühjaks pigistatud nagu äh, sidrunid äh, oma pensioni jaoks. meil on vaja süsteemi reformida, olukord on väljakannatamatu, kui me jätkame samuti, siis jookseme vastu seina me peame kõik isiklikult midagi äh, kõrvale panema, kui tahame mingit normaalset sisse. härra Kalvi Šambon, palun. suur tänu, juhataja suur tänu, volinik Tyson, et olete siia täna tulnud, teen väga lühidalt. ja võtan sõna hispaania keeles, me peame mõistma, et selle mandaadi ajal on keskendutud ühiskonnale selleks, et pääseda kriisist sotsiaalsel tasandil ning Euroopa poolaasta on keskendunud tööhõivele ja sotsiaalsele valdkonnale, sellele on vaja rohkem viidata, te ütlete, et äh, töö olukord on parem kui kunagi varem, jah, vastab tõele, aga me ei tohi unustada siinjuures, et äh, kui on teatud äh, töötuse koldeid, siis on see Euroopa probleem, tööhõive jagunemine on Euroopa tasandi teema ning ebavõrdsuste osas on vaja veel paljutki ära teha. järgmine majandus- ja tööhõivepoliitika peab olema suunatud selleks, et ebavõrdsuse kasvu piirata ja selleks on kaks olulist aspekti, selleks, et saavutada sotsiaalset Euroopat, on eelkõige vaja keskendunud majandus- ja fiskaalpoliitikat, me peame ümber jagama Euroopa tasandil rikkuse ja meil on vaja üles näidata samuti ka solidaarsust selles osas, mis puudutab töötust ja töötuabi. suur tänu Roheliste nimel, härra Lambert, palun poolteist minutit. suur tänu, juhataja, ka mina sooviksin tänada raportööri tööhõivekomisjonis suurepärase töö eest, mida ta tegi ja ma tervitan suurenevat tähelepanu, mida me näeme selles protsessis olevat suunatud kliimamuutustele. raportis viidatakse vajadusel kaasajastada ja vähendada süsiniku õhku paika, paiskamist äh, transpordis, tootmises ja mujal ja nõukogu ütles, et äh, keskkondlik äh, kestlikkus on tähtis. kui me ei suuda piisavalt reageerida, siis meie majandus ja ühiskond peab maksma üha suuremat hinda. kui me võitleme selleks, et võidelda kliima muutustest tulenevate nähtustega, metsatulekahjud, üleujutused, tormid ja kõik see, mida see on riigieelarvest võtnud ja meie teenustest võtnud, meil on vaja eh, vastupidavatesse taristustesse investeerida, meil on vaja häid avalikku eh, teenuseid ja lahendusi ja selleks on meil vaja võimalusi, et kõike seda tõesti ka investeeringutena ellu viia, aitäh! kuue e nimel nüüd proua Lopez Bermejo. suur aitäh, austatud äh, president. me oleme raisku lasknud järjekordade hea võimaluse. Euroopa kodanikud äh, ei taha kuulda pidevalt äh, Mm, neid vabandusi, me oleme jõudnud kriitilisse olukorda ja me peame eh, midagi tegema. kaasinuspoliitika oli viga ja katastroof ja need vahendid, mida kasutati kriisi juhtimiseks, on toonud kaasa äh, kõige suurema ebavõrdsuse tõusu alates Teise maailmasõja lõpust. eurot on kasutatud vahendina suurendamaks majanduslikku sotsiaalset äh, lõhed meie riikide vahel ning äh, me oleme äh, näinud vihapuhanguid, äh, rahulolematust kodanike hulgas äh, ja tegemist ei ole ohuga mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonidele, vaid demokraatiale tervikuna ja meie raportid on ikkagi sellised, kus öeldakse miljonitele hädas inimestele, et kõik on tegelikult hästi, aga nii ei ole ju tegelikult. selline sõnum ei ole ka mõistlik tundub, et äh, ei ole ka piisavalt huvi, äh, inimesed ei usu tegelikult seda muinasjuttu mm, ja nähakse ju seda, et äh, mitte kõigiga ei käituta võrdselt või ühtemoodi, Google'i puhul oli seda näha, ja äh, liikmesriigid kummardavad häbitult äh, hargmaist ettevõtet teise, niimoodi edasi minna ei saa. Äh, suur aitäh, ENF fraktsiooni nimel saab nüüd pooleteiseks minutiks härra Tsiltra, palun. suur aitäh, austatud president. tundub, et meil on siin üks stsenaarium, mida Euroopa Liit pidevalt kasutab selleks, et igasuguseid probleeme lahendada. Euroopa majandusjuhtimise poolaasta Äh, on meil nüüd arutelu all ja äh, tundub, et kõik peavad jälle alluma Brüsseli äh, taktikepile siia, siiani aset leidnud tegevus on toonud kaasa tööpuuduse kasvu, Eurotsooni president Äh, on selle põhjustanud, Eurotsooni riikides on olukord äh, hullem kui mujal ja lahendus on tegelikult väga lihtne, äh, eurole tuleb usk näidata, sellest tuleb lahti saada. see on küll lihtne lahendus, kuid endiselt jätkub tsentraalne asjade juhtimine me peame tagama jätkusuutliku kestliku majanduskasvu, meil on vaja keskkonnasõbralikke poliitikaid äh, hoopis, me peame mm, tegelema probleemidega. suur aitäh, äh, härra Baltšo, teil on üks minut fraktsioonilise kuuluvuse liikmena. suur aitäh mulle sõna andmast Euroopa keskmine kodanik eh, ei mõista Euroopa majanduse juhtimise poolaastat mitte kui midagi ja mina püüan nüüd seda mõistet defineerida. Euroopa Liit eh, mm, eh, kirjutab liikmesriikidele ette eelarve, eelarvenõudeid igal aastal aprillikuus peavad liikmesriigid esitama stabiilsuskava, nõukogu nõuab siis valitsustelt äh, et nad korrigeeriksid neid programme ja et sinna viidaks sisse ka riigipõhised soovitused ning siis Euroopa Liit kontrollib praktikas, kuidas need programmid ellu rakendatakse. põhimõtteliselt riiklike eelarvete põhimõtted määratakse ära mujal ja eh, tegemist on ju lausa suveräänsust puudutavate küsimustega siinkohal, eh, sellepärast et suveräänsed parlamendid eh, liikmesriikides ei saa määrata ära, mis juhtub nende eelarvetega. ja see on juba samm superriigi suunal, aitäh. suur aitäh ja nüüd liigume edasi järgnevate kõnelejate juurde, kõigepealt härra Ferber, teil on poolteist minutit suur aitäh, austatud president, austatud volinik, austatud nõukogu esindaja, kallid kolleegid. tarnepakett Euroopa majandusjuhtimise poole aasta kontekstis oli võrdlemisi kainestav, peamine sõnum oli, et majanduskasv lähikuudel aeglustub, konjunktuur aeglustub ning Euroopa majanduse äh, tulevik sõltub meie tegevusest, äh, ühest küljest me peame poliitiliselt tegutsema, äh, praegune olukord sõltub ka eelnevast tegutsemisest, mida me oleme varasemalt teinud, aga kõik sõltub ka meie lähikuude tegevusest. kui nüüd vaadata neid raporteid lähemalt, siis mulle jääb mulje, et paljud liikmesriigid ei ole valmis nõrgenevaks konjunktuuriks mm. Prantsusmaa äh, laveerib juba aastaid äh, eelarve puudujäägi menetluse piirimail äh, ning Itaalia puhul on ka olukord hull ning selles kontekstis esitame endale pidevat küsimust, äh, nimelt äh, miks Euroopa Komisjon riigipõhiste soovituste ellurakendamist ning fiskaalreeglitest kinnipidamist äh, rangemalt ei kontrolli. me näeme pidevalt ühte ja sama asja kordumas. soovitusi ellu ei rakendata ning fiskaalreegleid lihtsalt ignoreeritakse. kui majanduslikult raskel ajal Mm, ja eile selgus, et meid ähvardab ka äh, reguleerimata ja reegliteta Brexit, siis seda kõike arvesse võttes on meil suur probleem. kui komisjon ei ole valmis äh, ellurakendamise nimel tööd tegema, mm, võiks ta võib-olla anda selle ülesanne teistele institutsioonidele, aitäh, suur aitäh, kolleeg Silva Pereira, teil on poolteist minutit. suur tänu, kallid kolleegid diskussioon majanduspoliitika ja rahanduspoliitika orientatsiooni kohta on väga oluline. see toimub praegu väga olulisel ajahetkel, me räägime Euroopa poolaastast. praegune periood on väga ebakindel, meil on mitmeid riske, majanduspoliitilisi riske ja tänane tekst on tegelikult eh, hoopis teistsugune kui esialgne tekst meie fraktsiooni mitmed ettepanekud on arvesse võetud ja ma võin rahuldusega tõdeda, et äh, lõpuks saab see ähm, raport ka sotsialistide poolt heakskiidu. kolleeg Anne Kindelaare väärib kindlasti tänu äh, suure töö eest ja hea koostöö eest. nüüd põhisõnum Euroopa Parlamendilt on see, et Euroopa majandus- ja rahanduspoliitika peab minema uude etappi selleks, et uut, uue majandusreaalsusega toime tulla. meie majanduskasv peab olema enam kaasav ja enam kestlik. samuti tuleb ületada era- ja avaliku sektori investeeringute puudus liikmesriigid peavad palju rohkem tegema selleks, et Euroopa Liidu majandus kasvaks, tuleb ka töötajate palku tõsta, vastutustundlik eelarvepoliitika on oluline ja see peaks olema eh, kombineeritud eh, ebavõrdsuse vastase võitlusega, töökohtade joomisega, energeetilise eh, üleminekuga uuele energiapoliitikale ning jätkusuutliku arengu eesmärkide arvestamisega. investeerimispoliitika ning struktuurireformid peavad äh, nõudma ka seda, et, et Euroopal oleks tugev sotsiaalpoliitika. sellepärast me hääletamegi selle raporti poolt. ja äh, ma olin härra Per- äh,, Pereiraga suuremeelne, aga äh, palun ärge ületage oma kõneaega ära, teil on üks minut europa przeżywa obecnie okres dobrej koniunktury gospodarczej pojawiają się jednak. suur tänu meil on aastaid olnud hea majanduskonjunktuur, aga meie ees seisavad ka mitmed äh, väljakutsed, see hea majanduskonjunktuur ei ole igavene, tuleb arvestada äh, uue majandusega, digitaliseerimisega, äh, tuleks investeerida, investeeringud on päevakäsk ning tuleb stimuleerida majanduskasvu ja luua töökohti, tuleb võidelda noorte tööpuudusega, tuleb parandada, eh, tuleb paremaks muuta ligipääs internetile, tuleb investeerida haridusse, tuleb võidelda ebavõrdsusega. haridusprogrammid peavad olema kohandatud tööturu vajadustele. seega Euroopa Komisjon Äh, on äh, eelnimetatud ettevaatusmehhanismi kaudu nõudnud, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal vaadatakse liikmesriikide majanduskavad läbi. Äh, Poola on praegu tugev, meil on väga hea majanduskasv, tänan. härra Schaffhäuser, teil on üks minut. kallid kolleegid kui te olete ühe jalaga külmikus, kus on seitsekümmend kolm kraadi külma ja teine eh, jalg on seitsmekümne kusagil soojas, kus on eh, kõrgem temperatuur, siis tundub, et keskmine temperatuur oleks nagu kakskümmend kraadi ja teil ei oleks midagi viga, aga tegelikult te surete ja e, Euroopaga juhtub just see, e, mida ma kirjeldasin, Hispaania, Itaalia, ei ole leidnud oma majandustasakaalu. Prantsusmaa e, suutis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal midagi ette võtta, aga praegu ei, ei suuda ta hallata oma eelarve defitsiiti. Euroopa Liit äh, äh, majandus- ja rahaliit ei suuda funktsioneerida ilma selleta, et me looks, looksime tõesti lõunapoolsematesse riikidesse investeerimisfondi. härra Sarinopoulos, teil on üks minut. E e president Kreeka majanduse kohta ja Syriza kohta levib mitmesuguseid ähm, müüte, Syriza püüab neid müüte nüüd ümber lükata, ähm, aga Kreekas on jätkuvalt väga kõrge tööpuudus tööpuudus on kõrge, äh, pensionäridel ei ole midagi äh, enam taskusse jäänud ja nüüd, kas hakatakse äh, veelgi vähendama seda, mis, mis inimestele kätte on jäänud? praegu me räägime objektiivsetest eesmärkidest, Euroopa Liidu äh, vajadusest luua korralik sotsiaalsüsteem äh, meil on igal juhul järjest raskem ja suurettevõtetel läheb järjest paremini. Need kellel on erakindlustus olemas, elavad paremini, aga üldiselt riiklik sotsiaalkindlustus äh, tegelikult on väga vilets ja Kreekal läheb ka halvasti. suur aitäh, härra Peker, poolteist minutit, austatud president, austatud volinik äh, austatud nõukogu esindaja. mina tahaksin kõigepealt tänada äh, Mariann Harkinit, oma kallist kolleegi sotsiaalkomisjonist, selle äh, olulise sõnavõtu eest ja selle raporti eest, aga ma tahaksin tänada komisjoni, sellepärast et komisjon teeb siin igal aastal tööd äh, ja see on väga oluline instrument, ähm, mis puudutab liikmesriike ja reformivajadusi, aga äh, tegelikkus on selline, et paljud liikmesriigid ei täida oma kohustusi äh, ja ei võta üldse midagi ette või äh, nende pingutused on väiksemad, kui nad peaksid olema. ja tegelikult on samal ajal palju probleemseid valdkondi, kus tuleks koheselt tegutseda. kestlik sotsiaalsüsteemide rahastamise tagamine on väga oluline küsimus. komisjon tulevikus eh, peaks saama eh, jõulisema instrumendi selleks, et eh, mm, hoiatada liikmesriike, neid maanitseda ning et tal peaks olema võimalus ka rangemaid sanktsioone kehtestada, kus struktuurireforme läbi ei viida, kus eelarved nõudeid ei täideta. ja me ei räägi siin mitte ainult väikeriikidest, vaid me räägime tegelikult suurriikidest Lääne- ja Lõuna-Euroopas. praegu on vaja olukorda reformida. suur aitäh, kolleeg Ožok, teil on üks minut. pani przewodnicząca, panie, panowie. proua president, daamid ja härrad me peame loomulikult olema nõus mitmete järeldustega, mida siin selles kõnealuses raportis on tehtud. näiteks tuleks panustada investeeringutele ja investeerida tuleks väikestesse ja keskmise suurusega investe-, eh, eh, ettevõtetesse ja Euroopa peab arvestama ka regionaalset spetsiifikat, aga mul on ka mõned reservatsioonid, näiteks siin toonitatakse majanduskasvu ja stabiilsuse pakti rolli kuus kuud tagasi alles rääkisime selle mehhanismi süsteemsetest puudustest, sellepärast et eh, seda rakendatakse Euroopa Komisjoni poolt väga selektiivselt erinevate liikmesriikide suhtes. ja mul on veel, eh, veel probleeme selle raportiga, aga räägin hiljem sellest. suur aitäh, proua Toms, teil on üks minut. suur aitäh jah, äh, loomulikult oleme me ühendusena teinud edusamme, aga olukord on siiski riigiti erinev lahenduseks äh, on hoida majandust äh, heas korras, äh, aga see õnnestub ainult siis, kui meil on hea investeeringute ja maksupoliitika. direktiivi peavad liikmesriigid järgima ning lisaks sellele peavad liikmesriigid viima läbi sotsiaalreforme. Euroopa Liiduna peame me suuremat tähelepanu pöörama ka demograafilistele muutustele ning me peame looma peresõbraliku elukeskkonna Äh, ja äh, samas äh, perede ma-, elamumajandus ei ole komisjoni südameasjaks, väga paljudes riikides noored pered peavad elama väga keerulistes tingimustes ja äh, mõnedel liikmesriikidel ei ole mingeid meetmeid tarvitusele võetud selle olukorra parandamiseks, ehkki äh, äh, järgmised põlvkonnad vastutavad selle eest, milline saab olema meie tulevik ja me peame sellele te teemale kindlasti rohkem tähelepanu pöörama. härra Rosati, palun. aitäh, lugupeetud president. mina olen nõus kolleegidega, kes on juba väljendanud oma arvamust, nimelt äh, meil on ees uued väljakutsed, majandused, majanduskasv aeglustub, lisaks äh, muudele probleemidele seisab veel ees äh, ette ennustamatu Brexit, kaubandus, võimalikud kaubandussõjad, enamik küsimusi on siin suunatud komisjonile, aga probleemi lahendam-, probleemide lahendamise eest vastutavad ka liikmesriigid näiteks äh, muudatused tööturul, äh, nende tõttu peaksid inimesed töötama kauem, samuti on vaja ka investeeringutest teaduse ja arendustegevusse, haridusse. Äh, olukord pole kiita ka pankadega, eriti just mõnes riigis. ning see mõjutab ebaproportsionaalselt mõnda liikmesriigi. kutsuksin komisjoni üles ning volinik Dombrovskist konkreetselt riik, riigipõhistes soovitustes neid küsimusi põhjalikumalt arvestama, peame olema väga ambitsioonikad. suur aitäh, nii palju oli meil äh, kolleege, kes sõna soovisid, nüüd oleme liikunud edasi vaba mikrofoni vooru juurde, aga kuna aeg on juba hiline, annan ma äh, sõna ainult ühele kõneleja fraktsiooni kohta, kõigepealt äh, saab sõna proua Malitši Rahvapartei nimel. Zahvaljujem predsjedavajuća trokut investicije strukturne reforme. aitäh! investeeringud struktuurireformid me peame rohkem äh, tegelema rakendamise kallal äh, ning äh, vaatama, et ka tugiprogrammid oleksid toimivad. me peame suurendama investeeringuid digiteerimisse ja vähendama turutõkkeid, looma võrdsemaid võimalused. ma toetan kõiki neid meetmeid, küll aga ma olen vastu mõnele komisjoni ettepanekule, eriti mis puudutab äh, vahendite jagamise, jagamise kriteeriumeid. sellised kriteeriumid loovad ainult suuremaid ebakõlasid liikmesriikide vahel. demograafilised vä-, äh, probleemid mõjutavad enam just äh, suuremaid liikmesriike, lisaks rahvastiku vananemisele äh, on probleemiks ka väiksemates liikmesriikides äh, väljaränne, seega meil on vaja meetmeid, mis äh, toetaksid äh, neid lahendusi suur aitäh, järgmine kõneleja, üks minut. Äh, suur aitäh, äh, investeeringute edendamine äh, on väga oluline, reforme tuleb ka teha, need on prioriteedid, millega komisjon on välja tulnud. mõni nädal tagasi väljastatud hinnangus Euroopa majandusjuhtimise poolaasta talvesemestri kontekstis Eh, Itaalia kontekstis kritiseeritakse neid Conte valitsuse manöövreid, eh, arvatakse, et see on samm tagasi võrreldes eelnevate valitsuse poolt tehtuga ehm, eh, liiga kõrge riigivõld, ehm, võlg, mis lähiajal tundub, et ei vähene, era, erinevused lõuna- ja põhjariik, põhiosa vahel ähm, kõrge noorte tööpuuduse määr äh, ning nii-öelda äh, äh, probleemi ülekandumise oht teiste riikide kontekstis, naaberriikide kontekstis. selge on see, et Itaalia ja teised riigid vajavad kannapööret muutuste mõtlemises ja Euroopa Komisjon peab tegutsema aktiivselt äh, nende riikide suunal, kes äh, ise ei suuda oma probleemidega hakkama saada, aitäh! suur aitäh, härra Marias, teil on üks minut. aitäh! Euroopa majandus poolaasta on äh, süsteem, mille kaudu Euroopa Liit, eriti just Euroopa Komisjon ja nõukogu sekkuvad liikmesriikide pädevustesse. see on nimelt täielikult lahus olev nendest volitustest, mis on antud Euroopa Liidule. siin räägitakse riiklikest eelarvetest, seda nimetatakse majanduspoolaasta koordineerimisest, aga sisuliselt äh, teeb Brüssel liikmesriikidel oma majanduse ja eelarvepoliitika kujundamise võimatuks seega mida see tegelikult tähendab, see tähendab üha rohkem kasinuspoliitikat komisjonil ei ole mitte mingisugust õigust sekkuda liikmesriikide pensioni äh, poliitikasse, pensioniseadustesse ning on valitsusi, kes on ka selle vastu, sellised valitsused pannakse kohe musta nimekirja ja just nii sekkub Brüssel otseselt liikmesriikide suveräänsetesse õigustesse. on taga äh, tagumine aeg, et Brüssel piiraks oma tegevust endale antud volituste volitustega jätaks kõik ülejäänu, ükskõik kas tegemist on pensionite või eelarvetega liikmesriikidele, kuhu need kuulub. About... aitäh. Te räägite no kõrgest noorte tööpuudusest. miks see ei vähene piisavalt kiiresti? aga kas äh, mitte seetõttu, et siin on mängus nõudlus ja pakkumine, väga palju inimesi on ju tulnud liik-, e-, Euroopa Liitu, väga paljud neist otsivad tööd ja ilmselgelt muudab see väga keeruliseks nendel inimestel töö leidmise, kes siin juba on. Te räägite majanduskasvu aeglustumisest, aga toote sisse sotsiaalsed eesmärgid ja ütlete, et sotsiaalpoliitika on sama tähtis kui majanduspoliitika. kui me läheme seda, siis muidugi on majanduskasv aeglasem teeksin ettepaneku, et kõige parem viis äh, rohkem maksuraha koguda, tõsta elastustahet, et maksuraha koguda siis toredat, kulutada siis toredate asjade peale, on kasvatada tõsiseltvõetavate majanduspoliitikutega majandust. keegi ei saa mängida head samariitlast, kes on vaene. nii, äh, need olid siis vaba mikrofoni voorus sõnasaajad ja nüüd äh, annan sõna komisjoni nimel härra dombrovskisele palun. lugupeetud president lugupeetud parlamendiliikmed ja eesistuja suur tänu selle arutelu korraldamise eest meil on väga hea meel jätkata seda dialoogi liikmesriikidega, et me jõuaksime ühiste arusaamade ja lahendusteni, kuidas need probleemid äh, lahendada. eeldame, et riiklikud äh, reformikavad ja lähenemiskavad esitatakse peatselt. teeme tihedat koostööd ka kohalike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, liikmesriikide valitsustega, äh, selleks, et välja töötada võimalikult head äh, riiklikud reformikavad. Need kevadel Euroopa majanduspoolaasta koordineerimise tsükli raames esitame omakorda äh, riigipõhiste soovitustena ja paari kuu jooksul saate nendega ka tutvuda. suur aitäh, härra volinik teile ja nüüd äh, proua Šot äh, nõukogu nimel, palun. lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, volinikud. mina soovin teid tänada teie kommentaaride ja märkuste eest, te tõstatasite oma kommentaarides väga tähtsaid äh, punkte ja äh, panustasite ka oluliselt nõukogu vastavasse arutellu, milles käsitletakse Euroopa poolaastat. tähtsad on sotsiaalpoliitika, keskkonnapoliitika. komisjoni poolt veebruaris avastatud aruanne on väga suu-, oluline samm praeguses tsü-, majandustsüklis siin on mitmeid samme, mille põhjal võetakse lõpuks vastu riigipõhised soovitused Euroopa majanduspoolaasta raames arutame riigipõhiseid soovitusi, aga me peaksime seda tehes eh, meeles pidama, et need peaksid jõudma võimalikult paljude kodanikeni, selleks et ka riik, riigi tasandil vastutustunne eh, kasvaks. Eh, suurem dialoog pealinnadega ja sotsiaalpartneritega on samuti väga tähtis. tänane arutelu näitas, et liikmesriigiti on küll erinevusi ja erinevusi on ka siin kojas arvamuste vahel, on meil aga siiski piisavalt ühist, et nüüd edasi minna. peame püüdma lahendama need väljakutsed, mis meil veel ees seisavad, äh, võimalikult äh, äh, laia, laia toetust leidvate lahendustega, aitäh! suur aitäh! ja nüüd oleme jõudnud taas raportööride juurde, kõigepealt saab sõna härra Van den Kendelaare, palun! suur tänu, president, ja suur tänu ka äh, kolleegidele nende panuse eest siia arutelu. majandus äh, poolaasta äh, arutelud on alati väga huvitavad poliitilised arutelud ja ma, mulle tundub, et me hakkame nägema siin mingisugust konsensust, millised on väljakutsed meie riikide jaoks. me rääkisime siin soolisest võrdõiguslikkusest, vaesusest, tervishoiusüsteemidest, heaolusüsteemidest, rahvastiku vananemisest rääkisime samuti aga muidugi on meil igaühel omad äh, prioriteedid. kas äh, me peaksime keskenduma eelarvedistsipliinile või investeeringutele, sellest äh, üksi tegelikult ei piisa, meil on vaja reform, nii, tegeleda nii reformide, investeeringutega kui eelarvedistsipliiniga. kõike seda tuleb käsitleda koos ja ma usun, et on viimane aeg kasutada Euroopa majandust pool aastat selleks, et kasutada sellest tulenevaid võimalusi, et liikmesriigid saaksid äh, lahendada need suured probleemid, mis neil veel ees seisavad. ja siin on oma roll ka nõukogul. nimelt äh, reformid tuleb tõsiselt ette võtta. reformid ei ole karistus, äh, mida komisjon jagab vastupidi, see on võimalus aidata meie lastel tulevikus toime tulla nende probleemidega, millega nad peavad silmitsi seisma. suur aitäh, härra raportöör, teile, suur aitäh, vaatamata sellele tohutule lärmile siin selle kena kokkuvõtte eest ja nüüd kaks minutit äh, proua Harkinile ka raportöörina, aga enne seda ütleksin, et kallid kolleegid, oodake üks hetk, äh, palun kuulake äh, raportööri. Really country... on väga tähtis äh, just seetõttu äh, see, et äh, riigipõhistes soovitustes oleks ka järjepidevus, seega me soovime komisjoni poolt ka järeltegevust sellega seoses volinik Tysoni sõnad olid julgustavad, tema viitas otseselt mõnele soovitusele minu raportis, eriti mis puudutab äh, vaesusse ja reformidesse puutuvad. mõned kolleegid mainisid ka pensioni teemat. me toetame täielikult universaalset õigust piisavale pensionile, pensionipuhkus, aga me toetame ka seda, et et riigipoolne pension peaks olema toetatud te, erapensionitega. samuti soovime, et oleks piisavalt eelarvevahendeid selleks, et tööstus, transpordi ja energiasektorit äh, kestlikumaks ja rohelisemaks muuta, samuti kutsume komisjoni üles suurendama jõupingutusi selleks, et parandada puuetega inimeste olukorda töökohtadel mis puudutab kodutust äh, ja eluasemeid, need peaksid olema aasta kaks tuhat üheksateist peamised prioriteedid majanduspoolaasta raames samuti. komisjon peaks äh, muutma elukoha taskukohasemaks ja see peaks olema teie täna